Right, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, meie tänane viimane päevakorrapunkt, see on päevakorrapunkt number kümme. soovin tervitada härra Vadim Prõstaikot, kes on siis äh, Ukraina välisminister. suur au on teid siin tervitada, suur aitäh selle eest, et te nii käbedalt meie kutse vastu võtsite tere tulemast tagasi Brüsselisse, tunnete seda kohta väga hästi, kuna olite siin äh, kaks aastat äh, Ukraina NATO missiooni äh, juht. nagu ma ütlesin, härra Prõstaiko jõudis peaaegu õigeaegselt kohale, ta kihutas Luksemburgist Brüsselisse, nii et kohtusite täna välisministritega me tahaks väga teada, et mis seal täna jutuks tuli. võib-olla saaksite meile sellest rääkida. no ilmselt on teil siin meid tuttavaid nägusid. meil on vaja kiirelt dialoogi arendada Ukraina uue valitsusega, kes on meie uus, äh, meie lähedane partner äh, ja naaber rohkem ei ole vaja, loomulikult äh, on meil äh, äh, äärmiselt tihedad kontaktid olnud ja kavatseme neid kontakte edasi arendada. soovin nüüd teile anda sõna ning tahaksime nüüd kuulda midagi teie valitsuse Äh, Euroopa agendast, teemasid on väga palju ning annan teile nüüd viieteistkümneks minutiks sõna ning äh, siis on kolleegidel võimalik esitada küsimuse äh, ja siis toimub mõttevahetus. ning härra välisminister, seda koosolekut kantakse veebis otse üle, nii et te ei pea muretsema selle pärast, et kuskil on salamikrofon, sest seda on võimalik kõigil otseülekandes kuulda. suur aitäh, härra esimees, lugupeetud äh, saadikud ja külalised, minu jaoks äh, on äh, väga suur au siin viibida. hindame kõrgelt teie rolli meie toetamisel. mis puudutavad eriti meie valimiste korraldamist, parlamendivalimiste korraldamist, muutuvad aina läbipaistvamaks. rääkisime sellest just välisministritega ning loodetavasti Äh, saan rääkida teile enam-vähem sama juttu, mida ministritele rääkisime kolmel teemal. julgeolekuolukord Ukrainas, äh, selle edusammud ja võimalused, teiseks äh, reformid Ukrainas meie süsteemis, mida venelased süüdistavad tihti liigses karmuses ning räägime ühtlasi ka oma äh, soovidest eh, ning eh, loodetavasti just see ongi see, mida te meilt tahate eh, sellest rääkida. ma tahaks teid veel kord tänada teie toetuse eest vangide vahetuse võimaldamisele et üks meie kaasmaalastest sai just tänu sellele koju, et teie teda nii väga toetasite, arvame, et see mõttevahetus oli õigeaegne eh, ning eh, asi, vangide vahetus oli õigeaegne, mitte õiglane, kuid õigeaegne ning eh, loodetavasti on võimalik ka Ida-Ukrainas rahu sõlmida, nagu seda viis aastat tagasi otsustati Te mäletate, tahaksin meenutada seda, et meil on endiselt eh, eh, meil on endiselt sõda Venemaaga, iga päev on kümneid hukkuneid. praeguseks hetkeks on neliteist tuhat huknu, hukkunud selle deklareerimata sõja tõttu. põhiliselt eh, sõjaväelased, kuid ka tsiviilisikud ja naised ja lapsed paljud teie seast külastasid Ukrainat, on olukorda ise näinud. pean teile ütlema ka seda, et äh, president Zelenski äh, soovib äh, Minski rahulepingu osas nii kaugele edasi minna kui vähegi võimalik, kui venelased on nõus seda meiega koos tegema. meie esmased äh, Äh, sammud on humanitaarse iseloomuga ja loodetavasti avavad need uue lehekülje. Venemaa soovis äh, kahte asja enne Normandia kohtumist, viimane kohtumine oli kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, nii et äh, Eh, nelja aasta jooksul ei ole me suutnud riigijuhte ühe laua taha maha ehm, istuda. kõigepealt Stenmeieri valem, nagu ütlesin, eh, iga juuksur eh, Ukrainas teab, mis asi see on. meie ajakirjanikud pidid seda Saksamaa presidendile meelde tuletama, mis see on meie piirkonnas äh, ning nagu leppisime kokku eh, Berliinis, eh, on see väga eh, lühike ja meie jaoks väga selge. eristaatuse seadus mida äh, praegu soovime kasutada okupeeritud aladele, hakkab toimima äh, ajutisel tasandil äh, valimiste esimesel päeval, need ei ole parlamendi, vaid kohaliku omavalitsuse valimised ning see ning see seadus jõustub täielikult, kui OECD kinnitab, et valimised olid ausad. see ongi see valem ning teine tingimus, mille venelased esitasid, oli kolmes eh, piirkonnas eh, toimuks vägede väljaviimine eh, Sluganka, kus valmib kuu aja pärast umbes sild, niipea kui betoon kuivab kõvest, kõvastub äh, ning äh, sealt on äh, valmis väed välja vii-, um, väed lahkuma, kõigepealt peab nädal aega peab toimuma nii-öelda jahtumisperiood ning kaheksandal päeval võivad väed lahkuda, siis seda ei ole juhtunud. kuid me loodame, et kahe nädala pärast enne novembrit oleme võimelised sellega äh, lõpule äh, jõuda ning äh, see on siis praegune olukord Normandia kohtumisega seoses ning sellele me ka loodame. Venemaa esitab mõnikord ka kolmandat tüüpi nõudmisi teatud dokumentide osas räägitakse sellest kui Minsk kolmest me leppisime kahes tingimuses kokku ja loodetavasti äh, äh, need kaks tingimust varsti täituvad. selline on olukord koha peal. Äh, mõttevahetus kolmekümne viie inimesega. nagu te mäletate, oli see olukord väga keeruline venelased pidid kohtuotsust täitma, nad pidid äh, kakskümmend neli äh, sõdurit vabastama, nad ei soovinud seda teha ja pidime vabastama kakskümmend neli vangi enda poolt. Need äh, olid siis inimesed, kes olid tegelenud laibarööviga kes olid sõjasaaki korjanud hukkunud Ukraina sõduritelt, kes oli vangistatud pärast seda. ning järgmises vahetuses toimu-, vahetatakse sada inimest, kolmas vahetus on veelgi karmim, kuid sellega seoses loodetavasti pantvangide vahetus lõpeb ning on võimalik edasise plaaniga edasi minna. Zelenski soovib pöörduda äh, ka teiste öö, äh, öö, Äh, on üritanud pöörduda ka Hollandi äh, poole, pool, äh, poole, mis puudutab mõned on punased jooned, millest rääkisin täna ministritele. Ukraina on ühtne riik, me ei räägi Ukraina jõuga föderaliseerimisest. teine punane joon on see, et me ei muuda oma põhiseadust, nagu venelased seda nõuavad. me muudame oma põhiseadust äh, teatud määral detsentraliseerimise suunas, nagu seda on äh, nõutud ka Minski lepingutes. ning kolmas, et toimuvad valimised, kuid need äh, toimuvad äh, vastavalt Ukraina seadustele ja OSCE reeglitele ning kui äh, julgeolekuolukord seda äh, võimaldab. ehk siis Ukrainas pinnal ei ole enam palgasõdureid ega Vene relvi ning ning kõik need relvad ja inimesed viidakse tagasi Venemaale ning Ukraina hakkab uuesti kontrollima oma piire vastasel korral ei ole võimalik loota, et eh, OECD nõuded täidendaks, et valimised oleks vabad ja väljendaks tegelikult kohaliku elanikkonna eh, arvamusi. ma lõpetan siin ja kui olete valmis mulle esitama eh, lisaküsimusi, võin vastama, mis puudutab Ukraina reforme mõnikord me üritame turborežiimi sisse vajutada. kuid samas on nii palju aega raisatud, enamus seadusi, mille soovime praegu vastu võtta ähm,, siis need on olnud eh, sahtlis viis või kümme aastat, loodame äh, et parlamendisaadikud äh, saavad, äh, suudavad vastu võtta seitsekümmend kolm seaduseelnõud äh, ühe kuu jooksul. tihtipeale pole meil korralikult menetleda aega, peame selle küsimuse lahendama, kuid me pareks, parema meelega oma parandame vigu hiljem, kui lubame kuhjuda tervele mäekõrgusele reformi kuhjal, mida kunagi ellu ei viida kui hakkame keskenduma konkreetsetele küsimustele nagu korruptsioonivastased seadused, struktuurid, kohtusüsteem, samuti peaprokuratuur, siis suudame saavutada kiireid tulemusi ning näidata Ukrainale, et uus valitsus tahab tegutseda. esimene seaduseelnõu, mille parlamendi saatsime, puudutas parlamendisaadikute immuniteeti arutelu oli väga tõsine ning sisaldas endas väga drastilisi meetmeid. samuti oleme eh, tulnud ka eh, paljude majandusküsimuste seaduste juurde, mille soovime vastu võtta eh, seoses oma assotsieerimislepinguga. näiteks president kirjutas just alla otsusele, mis Äh, meil võimaldab kehtestada tööstusliku viisavabadusrežiimi ning see peaks aitama meil äh, äh, tööstusstandardite süsteemi kasutusele võtta. palju on uusi seaduseid, näiteks vaatasime täielikult üle ka kohalike omavalitsuste küsimuse, samuti julgeolekustruktuuride juhtide äh, prokuratuuri liikmete, korruptsioonivastaste struktuuride süsteemid ning äh, loodetavasti äh, toovad need muudatused kiiresti kaasa äh, ka tulemusi ning lõpetuseks tahaks teile veel kord meenutada, et äh, ukrainlaste tulevikunägemus on muutunud. me leiame endiselt, et meie tulevik on nii NATO-s kui Euroopa Liidus ning see ei ole lihtsalt mitte kirjutatud meie põhiseadusesse, vaid ka inimeste mõttemaailma. inimesed on valmis äh, kaitsma oma eludega Euroopa väärtuseid ning rõhutame endiselt, et me suudame kiiresti tegutseda äh, ning loodetavasti on äh, võimalik teil meid äh, toetada, et inimesed näeks, et meid oodatakse Euroopa suures ühiskodus äh, ning see aitaks meil edasi liikuda oma igapäevastes töödes. suur aitäh ja ootan nüüd küsimusi. Thank you, minister, and I would like to give the floor for... suur tänu teile, minister. ja meie delegatsiooni juht saab kõigepealt sõna siis, kes on ka meie aseesimeheks siin, Vitalt Vašiškovski, palun. suur tänu, suur aitäh teile, minister. tere tulemast Euroopa Parlamenti. nagu öeldud juba, siis olen eh, meie parlamendi ja Raada vahelise eh, eh, komisjoni osaleja ning loodetavasti Rada saab valitud ja teie komisjon seatakse ka paika niimoodi, et saame hakata planeerima tööd järgmiste aastate jaoks. võib-olla mitte algusest peale, aga noh äh,, radas on mõningad äh, veteranid ja meil siin ka, aga kuskil kaheksakümmend protsenti tegelikult parlamendisaadikutest on äh, uued saadikud äh,, kuuskümmend protsenti on see osakaal Euroopa Parlamendis, nii et peame hakkama üksteist tundma, õppima praktiliselt algusest peale Mm, olles delegatsiooni juhiks, eh, tahaksin loomulikult eh, ma keskenduda meie tööd eh, rohkem sellele, et meie institutsioonide vahel poliitilist dialoogi süvendada, näiteks siis heade valitsustavade ja õigusriigi põhimõtete järgimise osas, sest kui need õigesti rakendataks, siis see kindlasti aitaks teil mm, ka majanduskoostööst hüvesid saada aga loomulikult ei saa mitte silma kinni pigistada äh, Ukraina julgeolekuteemade ees. Te olete Poola naabriks, olete Euroopa Liidu naabriks. ja teisest küljest on meil äh, naabriks äh, Vene Föderatsioon, äh, kes on agressiivne ja agressiooni ohvriks on langenud Ukraina. nii et kindel on, et Ukraina julgeoleku küsimused on ka meie institutsiooni jaoks jõuks, aitäh. head kolleegid, ütleb esimees, meil on pool tundi aega ja kümme inimest, kes sõna soovib. loen ette äh, nimed. rahvapartei, härra Kaaler. Paksko for the SND. sotsiaaldemokraatid. New Ostrevitšus for the Greens, Miss von Kramon-Taubadel for the ECR, Ms. Fortiga, for the GUI, Mr. Wallace, and for the non-inscreen, Mr. Papadakis. Mr. Kubilius. Mr. Kubilius. Okei okay.. nii. kas äh, võtame kõik küsimused? hästi. kaks minutit kõneaega kõigile ja Mihhail Kaaler alustab, palun. suur tänu, teen kiiresti. aitäh, et Steinmeieri valemit meile selgitasite ja ma olen kindel, et see, need sammud ja rakendamise loogika peaks igal juhul läbima, eh, nii nagu valimistest oli juttu, siis need asjad, mis te ütlesite, peaks täpselt enne juhtuma, kui see valim saab rakendatud. nüüd konkreetsete reform, reformi eh, edusammude kohta. kuidas eh, detsentraliseerimisreformiga edasi minnakse ja mis on teie selle reformi lõpule jõudmise äh, seisukoht. edasi korruptsioonivastane äh, kohtus äh, ja toimikute ettevalmistamine. nüüd selles uues süsteemis need toimikud ilmuvad. milline on täpselt ajakava, et Naabu saaks uuele korruptsioonivastasele kohtule need toimikud edastada? nüüd mõned murepunktid teatud inimeste kohta härra Kolomoiski, nägin ka teda Kiievis konverentsil olles ja loomulikult tema äh, suhted presidendiga ja presidendi mm, kaastöötajatega siin tekivad küsimused ja siis äh, härra Hrakovski, keda ma ka äh, luurejuhina oli ju tegemist, tema ka ilmus seal äkitselt välja. küsimus, kas selliste kuttide, ütleb kõneleja, kaasamine uude valitsusse siiski on vajalik ja nüüd äh, tervishoiureform, äh, esimene samm on tehtud, teine kohe rakendamisel. Äh, ja meie küsime, kas te tahaksite nüüd kindlasti muudatusi teha või äkki rakendate esimese variandi ja siis vaatate, kas on seda üle vaja vaadata? Mm, on teatud inimesi, kelle huvides on, et finantsvood, rahavood suunduksid hoopis teises suunas ja siin ei ole kannatlikkust. aitäh! aitäh, Michel Kaaler! Äh, nüüd härra Pitsula, palun. suur tänu, äh, härra minister, tere tulemast Euroopa Parlamenti, kus äh, ukrainlastel on alati tugev tugi. kolm aspekti minu poolt. esiteks, Euroopa Parlamenti meie komisjoni liikmed hoiavad pilku peal Ukraina reformi edusammude, eriti just kohtusüsteemi reformi osas. ja ka korruptsioonivastaste institutsioonide töö osas. eesmärk loomulikult on äh, Äh, kohtusüsteemi sõltumatuse suurendamine. tähtis on, et Ukraina kasutaks ära kõik võimalused nõusaamiseks, kuidas selliseid reforme edukalt ellu kutsuda. näiteks kasutades äh, Veneetsia komisjoni äh, tippteadmisi selles valdkonnas. mulle pakuks huvi, millised võiksid olla kohtusüsteemi reformi järgmised sammud. teiseks, tunnustan edusamme, mis on tehtud Ida-Ukraina konflikti lahendamiseks ning uue Normandia formaati kohtumise kokkukutsumiseks, mis äh, aitaks äh, silmas pidada ka Ukraina territoriaalset äh, terviklikkust ning suveräänsust. infrastruktuuriminister avaldas hiljuti, kui palju on vaja vahendeid selleks, et taristu üles ehitada uuesti Donba-, Donbas, Donbassis. mis oleks teie arvamus selle kohta? ja siis mm, Euroopa äh, Komisjoni äh, peasekretäriaadiga äh, on olnud arutelu, mis puudutab siis Vene delegatsiooni hääleõiguste taastamist Parlamentaarses Assamblees, mis on teie seisukoht selle suhtes? suur tänu teile, härra Pitsula, Petras Austrevitšus, Renew äh, fraktsiooni nimel. suur tänu teile, David, minister, tere tulemast meie komisjoni. tulen tagasi Londonist just, kus meil oli Äh, suurepärane äh, sessioon ning äh, rääkisime erinevates komisjonides ka Ukraina olukorrast. kokkuvõte sellest on väga konkreetne ja tegelikult on optimistlikumal toonil Ukraina toetuse osas, mis ees seisab. minu poolt mõned aspektid. tõesti, meil on hea meel näha ambitsioonikat reform, reformikava mis äh, uuel presidendil on äh, ning ka ülemraada toetus sellele. Äh, aga avalikust arvamusest, kui räägime, siis Normandi formaadi rahuläbirääkimistes sinna on, kui on kaasatud ka need, kes Ukraina vastu võitlevad, siis kuivõrd teie otsuseid ja poliitilist joont toetab avalik arvamus? Eh, edasi, härra Pitsula juba küsis, eh, aga mida on võimalik teha veel rohkem ära eh, Euroopa Liidu poole pealt Donbassi humanitaarabi jaoks, nii et Euroopa Liidu tugi on rohkem nähtav ning Kiievi kaasatus ka, et inimesed oleksid positiivsemalt meelestatud tuleviku tarvis, nii et nad ei jääks eh, haljalasse, eh, millele annab tooni Vene propaganda ja mõju Moskvast. ja kolmandaks kas on mingeid uudiseid või häid uudiseid, mis president Zelenskõi ja Lukašenko vahel hiljuti eh, arutati. Valgevenest on palju juttu olnud ja suurenevast surmest räägitakse Valgevene sõltumatuse viimastest päevadest, kuidas teie näete oma naabrit, mis te arvate sellest? aitäh, Petra Saustrevitšus teile Roheliste nimel. suur aitäh! kuna ma olen ka Euroopa Liidu Ukraina delegatsiooni Äh, liige, tahaksin ka rõhutada äh, seda, mida ütles äh, just delegatsiooni juht. jah, me oleme ka valmis pidama konstruktiivset dialoogi teie parlamendi esindajatega, ütleb proua von Grammon Taubadel ja meie parlamendi poolt, teie poolt on siin kindlasti tugi olemas. aga kui te siin mainisite olukorda Ida-Ukrainas ja julgeolekuküsimusi, siis alustamegi kõigepealt sellest. selge on, et äh, vangide vahetuses, äh, nagu te ütlesite, teie andsite palju, saite ka midagi vastu, aga tundub, et siin on väga suur asümmeetria olnud. kas te näete seda, et kui järgmised sammud võetakse vastavalt äh, Steinmeieri valemile Normandi formaadis läbirääkimistel, siis äh, kas Moskva tõesti on valmis äh, tagama seda, mida teie olete palunud või millised järgmised sammud on ette nähtud selle valemi järgi. mina ei saa aru, kuidas te tahate üldse nende valimistega toime tulla, kes neid vaatleks, OCD on jah muidugi üks asi, aga Ukraina poole pealt, kes on äh, siis vaatluse eest vastutav, kas Euroopa Liidu missioon on endiselt võimaluseks või millist rahvusvahelist ähm, formaati te ette kujutate? ma ei kujutaks ette, et rahvusvaheliste standardite äh, järgimist ikkagi igal pool saaks, saaks juttu olla, mis puudutab äh, vabasid valimisi. järgmine küsimus puudutab sellele kokkuleppe järgmisi samme. meie jaoks jääb vajaka praegu väga selgest punasest joonest, kes sealt täpselt juhib, kes selles valemis toimib ja kes seda lepingut äh, oleks siis eest vedamas Ukraina poole pealt, kas välisminister, kes äh, läbirääkimisi peab? ja ma ei ajaks sassi siin Ukraina detsentraliseerimisprotsessi ühest küljest ja Minski äh, lepet teisest küljest. ma arvan, need on kaks erinevat asja. Anna Fotiga, palun, ECR fraktsiooni nimel. aitäh, tere tulemast, minister, ahvetikomisjoni. võite olla kindlad, et meie selge tugi Ukrainale ning selle territoriaalsele terviklikkusele eh, ja Vene agressioonile vastuseismisele jätkub kaks küsimust minu poolt. esiteks, kuidas hindate Aasovi meres äh, liikumise vabadust? ja Kertsi väina läbimise äh, vabadust ning äh, edasi, mida arvate Türgi positsioonist Ukraina territoriaalsele terviklikkusele, aitäh! aitäh, Hanno. kuue nimel härra Voolus, palun. mikrofon palun kõnelejale. president, thanks minister for your presentation. suur aitäh teile äh,. Zelinski sai seitsekümmend kaks protsenti valimiste, äh, valijate toetust ja äh, väga kõikehõlmav toetus, väga selge signaal on see see, et äh, inimesed Ukrainas tahavad rahu mõningad natsirühmitused ja relvamüüjad loomulikult ei tahaks seda, aga äh, te näete väga selgelt, et mikspärast pakub mulle huvi riik kulutaks väga palju raha relvadele, kui teie ees on tegelikult niivõrd palju teisi väljakutseid, äh, mis tingimata inimesi ju ära ei toida, mis te sellest arvate? edasi, äh, korruptsioonivastase need äh, seadused. erastamisest räägiti siin. ja me teame, et kui Venemaal Jeltsini all erastati, siis korruptsioon ainult kasvas ja ainult oligarhid said sellest hüvesid. siin kas on, on juba mingisugust kuulutatud äh, et Zelenski mõtleb selle peale, et erastada suured äh, Ukraina äh, piirkonnad, siis maalappe. miks Zelenski kohtus äh, C14 neonatsigrupiga, mida USA administratsioon näeb terroristliku organisatsioonina? kas natside toetamine aitab kuidagi rahuprotsessiga edasi minna, küsin ma. ja peaminister käis veteranide eh, kontserdil, kus C14 ja ka teised neonatsirühmitused organiseerisid selle kontserdi. Need eh, inimesed, eh, küsin, mikspärast olete te suhtlemas selliste grupeeringute, selliste inimestega? aitäh! nüüd fraktsiooniliselt kuuluvuseta liikmed ja härra Papastakis, palun kaheks minutiks uh Κύριε Υπουργέ, στις 16 του Ιούλη το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας äh, Juuli keskel Ukraina kohus keelas ära kommunistliku partei ja üheksateistkümnendal augustil Kiievis Ukraina kommunistliku partei äh, ajaleht keelati ära ning nende kandidaatidel lubatud ka valimistel ennast kandidaatiks seada. kas ja mida see räägib inimõiguste ja poliitiliste vabaduste kohta? Teie valitsus, nii nagu ka eelmised valitsused, on seotud äh, paremäärmuslike gruppidega ja see, mida ütles eelkõneleja, vastab tõele. Nad osalevad äh, natside ja neonatsidega üritustel ning püüavad kustutada kommunismi ajalugu ning äh, võitluse fašistliku koletuse, koletisega Euroopas. mida teie arvate sellest kõigest, kuidas olete käitunud viimasel ajal selles valdkonnas? aitäh ja nüüd siis Rahvapartei eeskõnelejad ja alustame. Äh, proua Kanjete teiega. Thank you, Mr Minister. suur aitäh, härra minister, tere tulemast esiteks Steinmeieri valemi kohta. mul oli hea meel, et teie ütlesite täpselt, millised on need jooned, millest te üle ei lähe, millised on olulised äh, asjad Ukraina jaoks rakendada. aga ma tean väga hästi Vene poliitikat ning äh, neid mehhanisme ja propaganda, mis neil rahvusvaheliselt on kasutada. vaadake, et teist ei tehtaks mitte äh, musta lammast rahvusvahelise kogukonna silme ees sest eh, pärast teatud aega Venemaa hakkab süüdistama teid poliitilise tahte puudumises ning ka edu puudumises, mis puudutab Steinmeieri valemi rakendamist. siis minevikust, eh, kui eh, Balti riigid taasiseseisvusid, siis mitte seitsekümmend protsenti valitud liikmetest ei olnud esimest korda valitud aga, aga üheksakümmend viis protsenti ja te teate, kuhu me oleme tänaseks jõudnud. see on ähm, mõnest aspektist äh, privileeg õppida headest näidetest ja mitte halbadest. ja siis mõned küsimused. esiteks Preventbanki ja rahvusvahelise äh, valuutafondi vaheline äh, ühenduslüli ja järgmise laenu öö, tagamine Ukraina jaoks. räägin siin privaatpanga natsionaliseerimisest. mind huvitab isiklikult, kuidas rakendatakse esiteks maareformi seadust ja kuidas seda praktikas rakendatakse. sellepärast, et Ukrainal on üks viljakamaid maapindu üldse Euroopa riikides ja ma ei kujuta ette, kuidas kõik need välised investorid juba praegu mõtlevad võimalike nõuete peale siin. Äh, Balti riigid tegid selle läbi, äh, Rumeenia ja Bulgaaria samuti. sest kõik need, kes väljastpoolt tulevad, äh, nende käes on rohkem raha, et maad osta, te peate aga oma maad kaitsma ma ei hakka kordama üle neid asju, mida ütlesid juba teised, sest tahaksin kuulata teie kommentaare. aitäh, ütleb esimees. järgnevalt härra Pasescu. suur aitäh teile, president äh,, minister tore, et tulite. õige koht on see, et arutada Ukraina tulevikku. kaks küsimust on mul. esiteks, ma olen aus ja ütlen, et mind üllatab see, kui lihtsalt Ukraina võttis Steinmeieri valemi vastu. lubage mul öelda, et me räägime siin praktiliselt praegu Ukraina Transnistria taoliseks muutumisest. Donetski ja Luganski autonoomia tase on niivõrd kõrge siin, et te ei saa öelda enam, et Ukraina on üks riik. väga suur äh, võim antakse üle Donbassi ja Luganski puhul sealsetele jõududele, keda toetab äh, Venemaa ja nad saavad Ukrainast väga olulise tüki endale kui, kui sada protsenti seda valemit rakendatakse. siis äh, teine äh, märkus puudutab artiklit neli assotsiatsioonilepingust. mina ise isegi olen sinna käe alla pannud see puudutab vähemusi. mina loomulikult ei saa hinnata Ukraina parlamenti või Ukraina valitsust, aga mina arvan, et te teete ühe olulise vea kui otsustate, et te ei luba või ei võimalda vähemustel õppida äh, vähemuste keeles, näiteks äh, ungari või äh, rumeenia keeles, vaid ütlete, et õpetuse keel peab alati olema ukraina keel. see aspekt võib kindlasti Ukraina lääneosas pingeid tõsta. aitäh, härra Pasescu, ütleb esimees. ja eelviimasena palun kolleeg Potsko. suur tänu, et andsite mulle sõna, suur aitäh, minister, tulemast. minu küsimused on seotud mõningate kolleegide varasemate märkustega. esiteks mis on teie tulevikuplaanid, mis puudutavad rahvusvähemusi? president Zelenskõi on öelnud, et ta teeb ettepaneku eraldi eh, seadusandluse sisseviimiseks, mis puudutab eh, rahvusvähemusi. küsimus, milles see seadus siis täpselt seisneb? kas sellest on juba midagi teada? ja teine küsimus puudutab eh, haldusreformi Transkarpaatia äh, ja Lvivi oblast viiakse kokku omavahel vastavalt äh, küsimus, äh, kas on täiendusi selles osas. ja kolmas küsimus, millised on järgmised sammud, mida teeb välisminister selleks, et parandada diplomaatilisi suhteid naaberriikidega? minu arust on see väga oluline. aitäh! aitäh, lõpetuseks Euronesti Parlamentaarse Assamblee juht, palun, härra Kubilius. suur tänu, minister, tere tulemast. kaks küsimust, esimene puudutab rahuprotsessi. loomulikult äh, au ja kiitus Ukraina juhtkonnale äh, et äh, otsitakse võimalust rahu saavutamiseks, võti selleks on muidugi Kremlis ja mitte Ukrainas. ja me ei saa ebarealistlikke valemeid sundida ukrainlasi rakendama, see on selge. minister, te selgitasite, äh, millised tingimused on kohalikeks omavalitsusest äh, valimisteks Donbassis, piirikontroll, vägede küsimus ja kõik muu. aga esiteks, kas te usute, et seda on võimalik kõike saavutada? järgmise aasta lõpuni kõiki neid tingimusi. nagu ma aru saan, siis jutt ei käi mitte praegusest aastast, vaid järgmiseks. Teil on kohalikud valimised äh, järgmisel aastal. ja kui ei ole võimalik, siis rääkisite väga avatud äh, plaan B-st, äh, kuigi meil ei ole täpselt meeles, kuidas seda nimetasite, mis siis puudutab konflikti külmutamist või teatud Küprose mudelit. kas saaksite laiendada? seda aspekti. ja rahuprotsessi lõpuni jõudes kõik on ilmselt nõus, et rahu ei ole ainult Ukraina asi. minu arust on tegemist Euroopa kontinendi olulisema geopoliitilise küsimusega, Brexitist olulisemgi veel hiljutisel minisessioonil siin Brüsselis tegin ettepaneku, et kui meil oleks Brexit, kui meil on Brexiti erikomisjon, siis miks meil ei ole näiteks äh, rahuprotsessi jaoks erikomisjoni Ukraina jaoks. nii et Euroopa Liit oleks kohal selles väga tähtsas protsessis. minu poolt kõik, järgmised küsimused esitan kuskil mujal või järgmisel korral aitäh, head kolleegid, kõlasid paljud erinevad küsimused ja nagu te ka kuulete, Ukrainal on palju sõpru meie komisjonis, palju inimesi, kes on asjast huvitatud ja on aastaid ja aastaid toimunut järginud, jälginud ja nüüd viisteist minutit teie vastusteks. jah, pigem võiks olla pool tundi, ütleb härra Prüstek, aga ma äh, tänan äh, seda, et siin kõlavad ehm, tänan teid selle eest, et teil on arvamuste paljusus, aga ka teatud ühisosa. katsun käsitleda suuremat osa teemadest, aga eriti keskenduksin natsidele, kommunistidele, C14-le ja sellele, kuidas, kuidas väidetavalt me ostame ainult relvi ja toitu meil ei ole. no toitu meil on küll äh, Ukrainas olukord ei ole niivõrd hull, teie abiga oleme hakkama saanud viie aasta jooksul nullist, oleme jõudnud selleni, et majanduskasv on neli koma kuus protsenti, see poleks võimalik, kui finants ja poliitilist toetust ei oleks olnud meie Ukraina sõpra, meie Euroopa Liidu sõpradelt ähm, Ukraina majandusele ja nüüd on meil võimalik ka üht-teist planeerida, planeerida seda, kuidas raskest olukorrast välja saada. nüüd, kas me kulutame piisavalt vahendeid relvadele, ma ei ole isegi sellega nõus, me kulutame kaks koma kolm protsenti kaitsele, mis on NATO NATO norm eh, mittesõjas olevatele riikidele ja koos kaitse ja julgeolekuga jõuame viie koma kuueni, aga me peaks kulutama vähemalt kolmkümmend protsenti, et agressioonile vastu seista, aga eh, oleme realistlikud, väiksem punane armee ei suuda võita suurt eh, punast armeed, ehk siis meil on vaja tõhusaid ja teistsuguseid relvajõude, ka teisi äh, väeliike, mereväge, õhuväge, teate, et meie mereväes on ainult üks laev alles. naljakas ehm, põhjus, aga see laev oli NATO missioonil ja kui ta tagasi jõudis, olid kõik teised laevad läinud. ning näete, see näitab ka, et me juba praegu mõistame NATO tähtsust. nüüd, kas me oleme neonatsiriik? väga raske on süüdistada Lõuna-Ukrainast pärit juuti neonatsluses. Ehm, tegemist on esi, ainsa valitsusega, kus peaminister ja president on mõlemad juudi rahva esindajad, ei ole isegi mõeldav, et nende kohta öelda nats. see, et te proovite ukrainlasi süüdistada natsismis, kui see konflikt algas, siis oli ka teisi inimesi, kes ütlesid, no teil on radikaalid. E, jah, e, paraku peabki muutuma radikaalseks, kui inimesed vasakult ja paremalt langevad, seitse protsenti riigi territooriumist on e, võetud väega ja kui maad varastatakse paljaks, tehased pakitakse kokku, viiakse Venemaale, ujutatakse üle kaevandused ja nüüd me peame abi saama siis teistelt riikidelt, sest et on võetud nii oluline osa Ukrainast, mis on nii olnud oluline meie majandusele ja rahvale, ehk siis jah, peabki muutuma radikaalseks. ma kinnitan teile, et ukrainlased kohe, kui rahu on taas maa peal, äh, siis me läheme oma igava põllumajandusliku elu juurde tagasi, aga see ei ole veel toimunud. kohe, kui me suudame selle vastu tõhusalt võidelda, siis me läheme rahuteed tagasi. juba praegu oleme suutnud kõik rühmitused oma relvajõudude äh, osaks võtta, neid hoitakse kontrolli all ja nad on distsiplineeritud. kui peaminister kohtub mingi rühmitusega äh, keda nimetatakse täna meedias, protestitakse märkimisväärselt, meediast on võimalik lugeda, eh, protestitakse tänavatel, me proovisime kohtuda veteranidega, kõigiga, kes sõjas oma sõbrad kaotasid. me ütleme neile, et Steinmeieri valem on kapituleerumine. Te küsisite meilt, et kuidas me arvame, et Venemaa teeb oma osa ära kui äh, Ukraina nii kõvasti pingutab, kas te arvate, et me kesk, keskteel lepime kokku? ei, me ei ole nii naiivsed, diplomaadina ei usu ma midagi, aga ka inimesed valitsuses, valitsuses laiemalt ähm, ei usu seda, kui Venemaa oleks tahtnud, nad oleks võinud viis aastat tagasi muuta oma käitumist, kohe kui nad teada said, et Ukraina alla ei anna ehk siis sellise transnistriaks muutumise ohtu me tunneme. Ehm, me ka teie esindajatega rääkisime sellest, e, ka Rumeenia küsis meilt, et kas me näeme ohtu, et meist saab järgmine Transnistria ja peab ütlema, et me oleme seda mustrit näinud aastate jooksul, et seda Venemaa kasutab jälle ja jälle, nad loovad väikese äh, Ähm, territooriumi, mis toimub nagu ankur ja siis nad tõmbavad seda enda poole ähm, nendes piirkondades, kus äh, esimese lainega nagu Balti riigid ei suudetud pääseda. ehk siis oli aeg, kui Venemaa oli nõrgem ja naabrid said seda teha, aga siis me ei suutnud seda teha ja praegu maksame selle eest oma eludega. siis eh, nüüd, kui rääkida reformidest ja korruptsioonivastasest võitlusest, sellisest ehm, detsentraliseerumisest, me oleme õppinud paljude Euroopa, eriti Ida-Euroopa eh, rahvaste, riikide kogemusest, eriti Poola kogemusest, Poola oli see, kes proovis vabatahtlikult üheksa aastat vist ähm, seda teha ja siis lasti kogukondadel seda lõpuni lõpuks teha. me oleme selle protsessi käigus kolm-neli aastat kulutanud, mõelnud anda inimestel rohkem õigusi, vabadusi, võime, volitusi, osa on sellega rahul, aga osa piirkondadest ei ole nii kaugele jõudnud detsentraliseerimisega. ja ma kuulsin ka peaministrilt ähm, selle plaani kohta detsentraliseerimise osas, kas luua inimestele täiendavaid stiimuleid, et nad oleks huvitatud, või siis lihtsalt teeme reformi uue Ukraina vormimiseks. täpselt seda me teemegi äh, Ida-Ukrainas äh, suurem osa õigustest, mida keegi tahab, on ka saavutatavad detsentraliseerimise kaudu. teatud asjad, näiteks täiendava keele võimalus, meie keeleseadus juba praegu võimaldab mis tahes keelt mm, kasutada väljaspool ametitegevust või, või riiklikku tegevust, eh, usulises või kultuurilises tegevuses võib mis tahes keelt kasutada, aga riigikeel on ukraina keel see ei ole kivisse raiutud, aga me tahtsime seda riigina saavutada, tegemist oli millegagi, kus äh, võttes arvesse seda, et kommunistliku mineviku puhul ukraina keelt ei äh, tähtsustatud, minul oli nädalas koolilapsena kaks tundi ukraina keelt ainult kujutage ette, kui halvasti ukraina keelt koolilapsed seetõttu tundsid. mistõttu vahel, kui me mõtleme eh, keeleküsimuste peale, siis eh, kohalikud kogukonnad vahel ei saa sellest isegi, sellest mõttest nii hästi aru. ma tahaksin ka, et eh, Ukraina et Ungari kogukonna puhul on nõnda, et et ei saa ju realistlikult oodata, et ähm, ungari keelt sajaprotsendiliselt kadus, kasutada saaks, sellepärast on ka ukraina keele õpe ette nähtud, et äh, inimesed saaksid äh, kogukonda integreeruda arstidena, inseneridega ja muude. me praegu me toetame seitsmekümmet nelja ungarikeelset kooli, kus osa õppest siis teatud teemad, ajalugu näiteks ja lihtsamad teemad on ukraina keeles. kõik riigid on selles küsimuses leidnud oma tasakaalu, et kui palju saab riigikeelt ja vähemuste keeli eh, koolis toetada. Ungariga on olnud ka kokkulepe, et Ungari kogukonnaga on olnud kokkulepe, et see seadus lükatakse edasi aastasse kaks tuhat kakskümmend kolm, aga praegu seda ei kommunikeerita, see ei ole hästi teada fakt. ja kui küsida, et kui palju me keskendume oma eh, suhetele Ungariga, kaks nädalat tagasi härra Sättega kohtusime New Yorgis ja leppisime kokku, et me külastame teineteist, peaminister Orban külastab Ukrainat, lihtsalt tuleb see kalendrisse kanda, meie presidendi ajakava on suhteliselt tihe, võttes arvesse seda, et et muudkui protestitakse selle vastu, mida me tahame saavutada. nüüd ähm, privaatpank ja see küsimus, ma jätaksin selle ajapuuduse tõttu vahele, aga tõtt-öelda mul on teile ka selgitus, Privatpank oli suur ähm, Ukraina pank erastamise ajal, ameeriklased ütleks selle kohta too big to fail, see oli see pank, kus suurem osa ukrainlastest oma raha hoidis ja siis äh, tehti siis otsus omaniku suhtes mitte võib-olla kõige parem otsus see pank erastada, kas see oli juriidiliselt selge, selle üle kohtud veel vaidlevad kohtutes veel vaieldakse, aga president Zelenski äh, on selgelt öelnud, et seda panka uuesti ei riigistata. president Zelenski ütles selgelt, et kui menetlust rikuti, siis tuleb midagi muuta ja kompensatsiooni küsimust tuleb käsitleda sellest eraldiseisvana, aga pank jääb riigipangaks ja see on ainult ukrainlastele äh, ja nende huvedele. nüüd, kui rääkida äh, Lukašenkast, äh, temaga suhtlemisest, siis Lukašenka ja Zelenski viimase koosoleku teemad olid huvitavad, aga samal ajal on võimalik aru saada ka, et Valgevene tunneb seda survet ida poolt. me ütlesime oma Valgevene naabritele et Venemaa ei ohusta mitte ainult Ukrainat sellepärast, et ta muutus liiga iseseisvaks, vaid kõik Venemaa naabrid peavad seda ootama ja peavad selleks valmis olema. Putini režiimi viimased sammud seoses Valgevene üle võimu suurendamisega, eh, varem või hiljem muutub selliseks konfliktiks, sellepärast Lukašenka ei ütle enda kohta enam, et ta on viimane diktaator, vaid ta andis selle tiitli üle Putinile. ehk siis nüüd ta mõtleb rohkem, vaatab rohkem Ukraina poole, vaatab isegi Euroopa Liidu poole ja Lääne-Euroopa poole, me oleme temaga rääkinud paljudest majandusküsimustest, projektidest tulevikus, ka sellistest projektidest, mis võimaldaks meil meie Euroopa kontinendi osal olla äh, rohkem integreeritud näiteks raudteede ja kõige muuga. ja ma saan aru, et on aega veel viis minutit. So you know now I almost done uh,. Kidding uh,, land privatization. maa erastamiseks, maa erastamisest edasi. Äh, ma ei hakka väitma et ma tean täielikult maareformi üksikasju. viimati, kui küsisin peaministrilt, mainis ta paarkümmet erinevat viisi erastamiseks, aga ma tean, et on vähe riike maailmas, kes ei võimalda või ei luba maa eraomandit ja see, et me oleme niivõrd suure territooriumiga ja meil on nii palju maad, viljakat maad, me ei saa ju seda jätta kasutamata. me leiame, et see on Ukraina majanduse kõige tugevamaks teguriks. ehk siis praegune plaan on piirata maa müüki ainult Ukraina kodanikele me mõtleme ka teatud juhtudel, kuidas välisinvestoreid kaasata, kuidas panna neid huvituma Ukraina maast, kui palju maad on võimalik ühe isiku kätte koondada, kui palju võib lubada ja nii edasi. ma tuletan teile meelde, et Ukraina eramaa omandit puudutav seadus võeti vastu üksteist aastat tagasi ja pärast seda on kõik parlamendid kehtestanud selles osas moratooriumi, meie tahame selle moratooriumi nüüd kaotada ja võimaldada maa eraomandil saada osaks meie finantssüsteemist. küsiti selle kohta, et ähm, kuidas tagada Ukraina kodanike ja välismaalaste võrdsus maa ostmise puhul. see on huvitav küsimus ja järgmiseks oktoobriks, kui see turg avaneb, on ka ministeerium välja mõelnud, mis need vahendid on, sest tõesti, ukrainlastel on mm, vähem vahendeid, et maad müüakse ainult neile, kes tahavad ja on valmis seda maad kasutama. ma ei ole majandusteadlane, ütleb kõneleja, ma lihtsalt proovin selgitada seda, kuidas valitsus on mõelnud maareformi teemadel paar asja veel seoses vangide vahetamisega. nagu öeldud, on see väga tundliku teemaga. seda nimetatakse vabatahtlikuks samaaegseks vabastamiseks. see siis ei ole nagu vahetus, äh, aga järgmine vahetus peaks hõlmama rohkem kui sadat inimest. tõsi on see, et et venelastega on järjest vähem pidepunkte, sest järjest vähem on Vene kodanikke, kes on Ukraina vanglates. on kolm gruppi, keda vahetatakse, Vene kodanikud, Ukraina kodanikud, keda hoitakse kinni Venemaal, siis need, keda hoitakse Krimmis ja siis neid, keda kahjuks hoitakse Ukraina okeeritud okupeeritud territooriumidel, ehk siis te saate aru, kui keerukas on see vangide vahetamise äh, olukord ja teil võib olla enda seisukoht ka, et, ähm, et kui tehtav see üldse on ja tõlke silmas pidades minister lõpetab yes.. Äh, küsimus ka veel kommunistlikust parteist. Äh, jah, see keelustati paar valitsust tagasi juba ja tõtt-öelda ma ei näe ka, et paljud halaksid selle üle Ukrainas. Äh, kommunistlik režiim tähendas, et suure näljahädaga miljonid inimesed hukkusid ja paljud ei taha seda just korrata. teoreetilisel tasemel ma saan teist aru, ma olen teiega nõus, et mitte ühtegi ideoloogiat ei tohiks keelustada, aga siis, kui see toimus, oli tegemist ainsa ideoloogia ja ainsa parteiga. me usume, et paljud kommunistid on ennast nüüd ümber vorminud sotsialistlikeks, neid on meil vähemalt paar tükki, ja kui nüüd keegi looks uue partei nimega Kommunistlik Partei, siis selleks peaks olukord veel pisut jahtuma, aga jah te, teoreetiliselt ma saan teie küsimusest aru ja seetõttu me ei ole seda veel praegu ette näinud, võib-olla kunagi tulevikus see ka aset leiab. minister. härra esimees, minister, aitäh, et ähm, meiega aega veetsite, et tulite Luksemburgist otse siia, jagasite meiega infot, palju edu teie riigile tulevastes arengutes, aitäh! ma liitun teiega hetke pärast. Mm, veel kolleegid, kas muid küsimusi on? ei ole, siis saan öelda, et järgmine koosolek on kuuendal, seitsmendal novembril siin Brüsselis, koosolek on lõppenud.